tagasi järgmise küsimuse juurde, tegemist on suulise küsimusega, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja kõigepealt äh, annaksin sõna küsimuse autorile, proua Hübnerile. Thank you very much, dear chair, commissioner, colleagues. Äh, suur aitäh, kolm aastat tagasi leidis aset äh, suur ühtekuuluvuspoliitika reform, võttes arvesse siis seda, et Euroopa Liit oli vahepeal laienenud ja et on tekkinud uued väljakutsed ja juba kahe tuhande viiendal ja kahe tuhande kuuendal aastal äh, seati ühtekuuluvuspoliitika äh, keskmesse Lissaboni strateegia innovaatika, konkurentsivõime, kliimamuutused, äh, investeerimine uutesse oskustesse, elukvaliteet. me võiksime kahe tuhande kõik need prioriteedid panna ühtekuuluvuspoliitika päevakorda ka pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, me näeme neid praegu ka komisjoni programmis Euroopa kakskümmend, eh, kaks tuhat kakskümmend. meie eesmärk on muutusi ette aimata ja mitte neil sabas sörkida ja seetõttu me oleme koostanud ka analüütilise raporti, eesmärk oli välja selgitada, millised peaksid olema ühtekuuluvuspoliitika, poliitika prioriteedid pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja täna me oleme valmis tulevikule silma vaatama. see poliitika on äh, võimaldanud äh, ellu viia Euroopa majanduse taaskäivitamise paketti meil on võima-, olnud võimalik välja tulla majanduskriisist ja panna alus pikaajalisele ja jätkusuutlikule majanduskasvule. aga, kallis volinik, meie põhiküsimus puudutab tulevikku. eelseisvatel aastatel see Euroopa, kus me elame, vajab tugevaid kollektiivseid meetmeid selleks, et reageerida kodanike ootustele, täna on meil tegemist teadlike kodanikega, kes teavad väga hästi, kui palju sõlmu, sõltub nendest valikutest, mida teevad poliitikud ka avaliku arvamuse küsitlused kinnitavad neid arvamusi. Jacques Delors ütles kord, Euroopa ühisturg puudutab konkurentsi, mis soodustab koostööd, see teeb meid tugevamaks ning see puudutab ka solidaarsust, mis meid ühendab. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika, mis paneb ühisturu toimima, on see, millele annab aluse Euroopa regionaalpoliitika ja just sellistele alustele regionaalpoliitika täna tugineb koostöö, konkurentsivõime ja solidaarsus aastaid oleme me kõnelnud sellest, et me peame äh, mobiliseerima kõigi Euroopa linnade ja regioonide arengupotentsiaali. eks kogemus ja loogika viitab sellele, et see oleks kõige tõhusam siis, kui ka Euroopa tasandil sellele keskendutakse. Euroopa regionaalpoliitika on juba lähimuspõhimõtte toimimist tõestanud kahe tuhande kuuenda aasta ühtekuuluvuspoliitika reform on muutnud selle kaasaegseks poliitikaks, äh, tagades õigluse ja tõhususe vahelise tasakaalu. tegemist on ees, äh, kohal, kohaliku paindlikkuse ja üld, ühiste Euroopa eesmärkide kompromissiga teatud põhimõtted, aga äh, millest me oleme lähtunud, nendest ei tohi loo-, loobuda. Äh, Lissaboni leping on äh, süvendanud lähimuspõhimõtet, mis juba tugevasti on kajastatud ühtekuuluvuspoliitikas. me saame selles vallas aga veelgi rohkem teha, eriti mis puudutab kohalikku tasandit Need, kes ütlevad, et äh, ühtekuuluvuspoliitika võiks äh, piirduda ainult Brüsseli ja riigi tasemega, ei tunne tegelikkust või ei mõida või ei mõista, et kohaliku ja regionaalse Euroopa kõrvaldamine ühiste Euroopa eesmärkide taotlemisest on majanduslikult äh, ebamõistlik ning vale. ühtekuuluvuspoliitika ei tohi inimesi eraldada see, see peab olema poliitika kõigi jaoks, kuna siseturg on, täpselt nagu on siseturg, nagu on meie ühisvaluuta, ühisvaluuta, ühisturg ja ühtekuuluvus on tegelikult asjad, mis üksteisest sõltuvad ja üksteist tugevdavad. Need on meie ühtsed Euroopa avalikud hüved. me teame, millised on meie ees seisvad väljakutsed, Euroopa äh, strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend on avalikeks konsultatsioonideks avatud, arengupoliitikal, äh, ühtekuuluvuspoliitikal, millel on selged eesmärgid, seda on meil vaja, tegemist on poliitikaga, mis puudutab Euroopa kõiki tasandeid, ja ka Euroopa kodanikke. lõpetuseks tahaksin öelda, et Euroopal on vaja uut energiat selleks, et tulevikuga toime tulla, selleks, et ennast uuendada, uuendada ennast, ennast maksma paneval viisil. küsimus on selles, kust see energia peaks tulema, minu jaoks on vastus selge. täna peaks see energia tulema altpoolt, see energia Äh, saaks tulla koda-, kohalike ja regionaalsete tasandite otsesel kaasamisel ühiste Euroopa eesmärkide taotlemisse, aitäh! aitäh, äh, proua Hüübner ja nüüd äh, saab Euroopa Komisjoni nimel sõna härra Sameski president, lugupeetud parlamendisaadikud, need küsimused, mis esitati, on väga ajakohased, nad rõhutavad, kui oluliseks me peame ühtekuuluvuspoliitikat, samuti näitavad need küsimused, te olete pühendunud sellele poliitikale. mis puudutab mitmetasandilist valitsemist, siis ma tahaksin öelda, et seda põhimõtet äh, peetakse üheks olulisemaks vahendiks Euroopa poliitiliste prioriteetide elluviimisel. erinevate valitsemistasandite kasvav vastastikune sõltuvus leidis käsitlemist ka konsultatsioonidokumendis, mille komisjon avaldas seoses Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. mitmetasandiline valitsemine pakub meile sellist süsteemi, mis väärtustab ja kasutab ära kohalikke ja regionaalseid teadmisi ning koordineerib siis meetmeid erinevate valitsemistasandite vahel. mitmetasandilise valitsemise häid külgi rõhutas ka regioonide komitee oma valges raamatus juunis kaks tuhat üheksa, kus nõuti, et Euroopa Liit tugevdaks mitmetasandilise valitsemise mehhanisme ning äh, need aitavad kaasa siis ka teiste poliitikate ellurakendamisele. Äh, mis puudutab äh, sihtala kahest loobumist ning kõigi Euroopa Liidu regioonide abikõlbulikkust. perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist saavad kõik regioonid toetust struktuurifondist, pärast kahte tuhande kolmeteistkümnendat aastat selle kohta komisjonil veel ametlikku seisukohta ei ole mis puudutab teie kolmandat küsimust, äh, täiendavuspõhimõtte nõrgendamist, tegemist on põhimõttega, mis on ühtekuuluvuspoliitika üks olulisi osasid, see põhimõte tagab, et struktuurifondid ei asendaks riigipoolseid või muid võrdseid kulutusi riigi, liikmesriikide poolt. Äh, niimoodi me tagame Euroopa integratsiooni tõelise majandusliku väärtuse ja toodame lisandväärtust ja mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika mõõdet pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, siis Lissaboni lepingus on ka kirjas see, et tuleb võrdsustada areng erinevate regioonide vahel, tuleb aidata vähem arenenud regioonidel äh, teistele järgi jõuda, see on kirjas artiklis sada seitsekümmend neli äh, artiklis sada seitsekümmend kuus juhitakse tähelepanu sellele, et Euroopa Regionaalarengu Fond on mõeldud aitamaks Äh, regioonide vahelise ebavõrdsuse kõrvaldamise ning äh, see on siis mõeldud nendele regioonidele, kes arengus jäävad teistest maha. mis puudutab küsimust regionaal- ja kohaliku tasandi organite kaasamisse Euroopa eesmärkide taotlemisel pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat kohe ühtekuuluvuspoliitikas, siis jällegi tahaksin juhtida teie tähelepanu Äh, konsultatsioonidokumendile seoses Euroopa äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, me ootame kõigi asjaosaliste poolt toetust, sotsiaalpartnerid, kodanike ühiskond. Äh, dokumendis rõhutatakse, et selle Euroopa kaks tuhat kakskümmend visiooni omaksvõtmine kõigis Euroopa regioonides on äärmiselt oluline selle strateegia edule. komisjon ei ole veel otsustanud, millist rolli ühtekuuluvuspoliitika hakkab selle strateegia elluviimisel mängima aga ühtekuuluvuspoliitikal on võime kohalikul tasandil tegutsejaid mobiliseerida ühiste eesmärkide saavutamisse. selles osas, mis puudutab teie küsimust, kas komisjon kava saab avaldada ka valge raamatu, siis ma tahaksin öelda, et antud hetkel ei ole territoriaalse ühtekuuluvuse osas ette nähtud eraldi raamatut. me oleme äh, territoriaalse ühtekuuluvuse rohelist raamatut arutanud ja äh, seisukohad leiavad kajastamist siis äh, õigusaktis, mille me valmistame ette äh, perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. niisiis, see peaks teie ette jõudma aastal kaks tuhat kümme. kui rääkida Euroopa Sotsiaalfondi rollist ühtekuuluvuspoliitikas, selleks, et saavutada tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, on Äh, ühtekuuluvuspoliitikal mängida väga oluline roll. sama rolli mängib ka Euroopa Sotsiaalfond. Äh, ka Lissaboni lepingu artikkel üksteist viitab sellele sotsiaalne, majanduslik ning territoriaalne ühtekuuluvus äh, vajab konkreetset, konkreetseid tegevusi kõikidel tasanditel. ja sots-, sotsiaalfond on üks oluline komponent selles ettevõtmises Äh, mis puudutab küsimust äh, äh, ühtekuuluvuspoliitika rollist Euroopa Liidu teiste poliitikate kohta, ühtekuuluvuspoliitika on üks suuremaid sotsiaalseid investeeringuid reaalmajandusse oma teatises ühtekuuluvus, ühtekuuluvuspoliitika kohta rõhutas komisjon, kui oluline on see poliitika selleks, et eh, saavutataks Lissaboni agenda eesmärgid, investeeritakse ettevõtlusesse, teadusuuringutesse, innovatsiooni, prioriteetsetesse infrastruktuuridesse ja nõnda edasi. komisjon eh, praegu pöörab tähelepanu sellele, et need investeeringud, mis on plaanis, eh, ka tehakse nii tõhusalt kui võimalik see tähendab, et me teeme väga äh, tihedat koostööd erinevate komisjoni talitustega ja ka asjakohaste kohalike ja regionaalsete organitega. üheks praktiliseks näiteks koostöö kohta komisjoni teenuste vahel on praktiline äh, praktilised suunised Euroopa teadusuuringuteks ja innovatsiooniks, mis avaldati aastal kaks tuhat seitse. Äh, see peaks aitama siis tulus, tulusaajatel saada nõu selle kohta, Äh, millised instrumendid on olemas ja kuidas neid kasutada. meil on väga oluline ka tööhõivesuunistega oma poliitikaid äh, kooskõlla viia. täiendavuspõhimõte on äh, oluline ka, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast ja maaelu arengupoliitikast ma loodan, et ma olen nüüd vastanud vähemalt mõnedele teie küsimustest ja jään ootama seda arutelu. aitäh, härra Sametski ja nüüd saavad sõna siis fraktsioonide esindajad ja kõigepealt härra Van Nistelrooy Rahvapartei nimel. suur tänu, president täna me oleme tulnud siia, et äh, tutvuda ühtekuuluvuspoliitika sisuga. Euroopa Parlament soovib äh, ühtekuuluvuspoliitika vahe läbivaatamist. me peame neid rahasid õigesti kasutama juba praegu ja ka pärast aastat kakskümmend kakskümmend, see on äärmiselt oluline. me olime äärmiselt üllatunud teada saades, et mitteametlikus dokumendis ei olnud viiteid vahearuandele Euroopa Komisjoni uus koosseis peab andma omapoolse hinnangu, põhjendatud hinnangu, et ühtekuuluvuspoliitika ei oleks muutunud farsiks. kahekümne aastaks, kahe tuhande kahekümne aastaks kavandatud majandusühendus peab lähtuma rohelisel majandusel, konkurentsivõimelisel majandusel ja sellele tuleb läheneda integratsiooni seisukohalt, mis saab ära kasutada pakutavad vahendid. üleminekuperioodil me peame keskenduma Lissaboni strateegiale ja kliimamuustutele ja Lissaboni strateegia on juba rakendunud Euroopa piirkondades ja linnades ja seetõttu ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika peaks tuginema äh, Euroopa Liidu strateegiale kakskümmend kakskümmend kõikides piirkondades ja eriti sihtala kaks piirkondades tuleb pöörata rohkem tähelepanu nende probleemidele. piirkondade vaheline konkurents on samuti oluline. on tekkinud teatud killustumine struktuurifondide osas, mis minu arvates ei ole sugugi mõistlik, arvestades praegust kriisiolukorda Äh, peaksid just tõukefondid meid abistama ja me peame tagama selle, et õiged vahendid jõuavad vajalike inimeste juurde kiiresti äh, Hollandi lõunaosas. sada protsenti abist läheb äh, uuendustegevusele ja tööhõive parandamisele, me peame uurima sünergiat tõukefondide ja äh, innovatsioonipoliitika vahel. ja lõpetuseks, härra volinik, te väitsite et Te esitate valge raamatu ja parlament kaasatakse selle ettevalmistusse kaasotsustamismenetlusega. suur tänu. järgmisena proua Kreel, kaks ja pool minutit. suur tänu, president, volinik, kolleegid ma oleksin oodanud põnevamat sissejuhatust sellesse teemasse, kuid ma usun, et Euroopa ühtekuuluvuspoliitika muutub pärast aastat kaks tuhat kolmteist, kuna meie ees seisavad hoopis teistsugused väljakutsed kui need, ähm, millega me puutusime kokku aastaid tagasi. minu arvates on oluline näidata üles solidaarsust piirkondade vahel, mis tähendab, et kõik piirkonnad peavad olema suutelised osalema ühtevuspoliitika rakendamisel Euroopa Liidus. samal ajal see tähendab, et me peame maha suruma kõikvõimalikud katsed ühtekuuluvuspoliitika taasriigistamisel. see oli Euroopa algatus ja see vajab euroopalikku lähenemist. ja, ja seetõttu on oluline, et Euroopa kodanikud samastuksid ehm, Euroopa Liiduga ja mõistaksid seda me järgnevate aastate jooksul peame ka ise muutuma, me peame arutama uusi prioriteete ja selleks on meil vaja ühtekuuluvuspoliitikat kui toetusmehhanismi. me ei suuda kõike korda saata ega kasutada Euroopa rahalisi vahendeid kõikides poliitikavaldkondades. me peame keskenduma konkreetsemalt infrastruktuuri ülesehitamisele uutes liikmesriikides, peame keskenduma arengule teadusuuringutele, innovatsioonile ja samuti ei tohi unustada, et et on tekkinud ka teised pakilised muutused, kliimamuutused, demograafilised muutused, üleilmastumine ja me peame mõtlema äh, sellele, kuidas kõigile nendele väljakutsetele reageerida, kasutades ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitika võimalusi. me peame samuti äh, mõtlema ka linnade arengule, mitte sellepärast, et me peaksime kahe silma vahele jätma maapiirkondade vajadused, kuid ei tohi unustada et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest elavad linnades või linnalistes asulates. maapiirkondade areng on kahjuks äh, ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud ja üle viidud ühise põllumajanduspoliitikale ja seetõttu me peame liikuma rohkem võrgustike loomise suunas, ma ei tea, kas seda õnnestub teha, kuid me peaksime selle poole liikuma vähemalt. ja lõpetuseks ma kahetsen, et äh, äh, voliniku vastus oli kuidagi põiklev, ma ütlesin, me peaksime toetama inimesi otseselt ühtekuuluvuspoliitika kontekstis. ja meie jaoks see tähendab eelkõige seda, et tuleb toetada haridust, koolitust, kvalifikatsiooni omandamist äh, ja seda lapsepõlvest kuni vana heani. elukestev õpe on küll tore loosung, kuid see peab tähendama, et me peame ära kasutama Euroopa Sotsiaalfondi võimalusi ja ka ühtekuuluvuspoliitika raames. ja mitte pelgalt mängima mõttega, eh, kuidas Sotsiaalfondi ühtekuuluvuspoliitikast välja viia piiriülene koostöö on eriline tähtis, seda on vaja tugevdada ja me peaksime ka lahti saama bürokraatiast. suur tänu, proua Kreel. Alde nimel kaks minutit annan sõna proua Hüsmenovale. tänan, president. kolleegid arutelu äh, struktuurifondide reformi üle on võtmetähtsusega Euroopa Liidu võimekuse suurendamisel omada piisavaid rahalisi vahendeid äh, inim-, loodus- ja majandusressursside rahastamiseks. me peame äh, välja selgitama, milline saab olema ühtekuuluvuspoliitika, mis suudab tagada meie kodanike heaolu. ühtekuuluvuspoliitika on olnud ja siiani on väga oluline sümbol Euroopa solidaarsusel, kuid siiski Euroopa piirkondade vahel on väga suured erinevused ja on kujunenud välja tendents, et need erinevused süvenevad veelgi, mis viib kaasa tuua teatud piirkondade isolatsiooni. esindades ühte vaesemat Euroopa Liidu liikmesriiki, ma kutsun teid üles pöörama erilist tähelepanu madala sissetulekuga piirkondadele. samal ajal aga ma mõistan, et äh, struktuurifondid ei ole võluvitsake. me peame mobiliseerima ja kasutusele võtma ka oma sisemised ressursid ja vahendid ning kasutama kahest lähenemist probleemide lahendamisele sest vastasel juhul äh, sisemised erinevused Euroopa Liidu liikmesriikide vahel suurenevad. on tehtud ettepanekuid vähendada abi nendele riikidele, kes ei ole saavutanud piisavat edu, on vastuolus kehtestatud kriteeriumitega. on oluline rakendada meetmeid, äh, mis on piiriülese tähtsusega, et äh, suurema ja väiksema SKP-ga riigid saaksid teha koostööd. ja lõpetuseks tahan öelda, et tööhõive on samuti oluline tähis sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitika äh, on seotud teiste poliitikatega ja loob lisaväärtust. suur tänu roheliste nimel. proua Schröter, kaks minutit. tänan, president, volinik palju ei ole mainitud ühtekuuluvuspoliitika tähtsuse kohta Euroopas. see tegelikult moodustab Euroopa Liidu tuumpoliitika, sest tegemist on poliitikaga, äh, mis on Euroopa Liidu koos hoidnud, see on meie solidaarsuse sümbol ja aitab üle saada ka riiklikust isikusest. see on vahend kõikide piirkondade jaoks ja sel põhjusel Euroopa Parlament tunneb suurt muret sellepärast et see solidaarsuse vahend on kaotanud oma renomees, sest kui me räägime heast valitsemistavast, siis see ei aita kaasa sellele, kui komisjon äh, käivitab salajased dokumenti selle asemel, et pidada avameelse debatti selle üle, kuidas seda solidaarsusmehhanismi edasi arendada meie seisvate suurte väljakutsete valguses. ja nimelt kliimamuutused, demokraat-, demograafilised muutused ja eelarve kitsendused. me vajame reformi, kuid see reform peab erinema siiani tehtud reformidest. me peame tagama piirkondade jätkusuutliku arengu, piirkonnad vajavad toetust oma poliitikale ja mitte ülevalt alla äh, antud mehhanisme. tuleb tegutseda tihedas koostöös kõikide piirkonnas tegutsevate partneritega. me oleme teadlikud nendest protsessist, me teame, millist metoodikat on kasutatud maaelu piirkondades ja me teame, kui äh, oluline on saavutada jätkusuutlik areng ning kaasata kõik osapooled sellesse protsessi, see suurendab aktsepti ja osadust, kuid selleks on vaja komisjonipoolset julgust, julgust öelda jah, selle solidaarsusmehhanismile öelda jah, sellele, et piirkonnad otsustavad, millist arengut nad soovivad, selle asemel, et kõik see suunatakse läbi äh, riiklike valitsusstruktuuride. suur tänu, proua Schröder Euroopa konservatiivide reformi, reformimeelsete nimel härra Vlasak, kaks minutit. president, volinik, daamid ja härrad. praegune ühtekuuluvuspoliitika on elav organism, see muutub, samuti nagu muutub Euroopa ja nagu muutuvad liikmesriikide positsioonid ning poliitikad. kahjuks äh, ühtekuuluvuspoliitika tuleviku arutelu tõstatab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid kas ühtekuuluvuspoliitika jätkuvalt teenib äh, Euroopa Liidu vähem arenenud piirkondi ka tulevikus, kas see pakub võimalusi äh, ka infrastruktuuri ja, ja transpordivaldkonna lõplikule väljakujundamisele, kas see aitab kaasa elukvaliteedi tõstmisele ning bürokraatia vähendamisele? Need on küsimused, millele me püüame leida üksmeelset vastust lähitulevikus. ma usun, et on oluline anda ka linnadele tähtsam roll Euroopa äh, rahaliste vahendite haldamisel ja me peame suunama need rahalised vahendid ka uue tehnoloogia kasutamisele. Need valdkonnad on ühendatud nõnda Smart Cities tegevuskavas. see tegevuskava pakub võimalusi linnade valitsemisstruktuuride elavdamisele ja finantskriisi ajal pakub ettevõtjatele kaasaegseid süsteeme äh, äh, tehnoloogilisi võimalusi majanduskasvu saavutamiseks ja see on ka põhjus, miks me peaksime suunama oma strateegilised investeeringud sinna, mitte ainult linnadesse, vaid ka liikmesriikidesse uh,. intelligentsed transpordisüsteemid uh, võimaldavad vähendada uh, liiklusummikud linnades uh,, lahti saada pudelikaeladest, muuta transpordisüsteemid kasutajasõbralikumaks, äh, kaasaegsed süsteemid võimaldavad ka vanuritel kodudes paremini toime tulla ja abi saada. majanduskriisi tõttu on tänane arutelu muutunud veelgi aktuaalsemaks, kui ta on olnud varem. me peame põhjalikult mõtlema, enne kui me otsustame, kuhu suunata Euroopa rahad suur tänu, president. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika on aidanud vähendada piirkondade vahelisi erinevusi, vaid vastupidi, see on süvendanud neid erinevusi ka Euroopa Liidus ollakse Äh, arvamusele, et statistika mitte alati ei peegelda tegelikkust ja tuleb muuta kurssi. kriisi ajal need erinevused süvenevad veelgi ja kahjuks prognoosid aastaks kaks tuhat kolmteist on veelgi süngemad, eriti töötajate jaoks äh, vähem arenenud piirkondades. ühtekuuluvuspoliitika äh, äh, püüab töötajatele puru silma jääda ja aitab suurel kapitalil veelgi rohkem raha saada. valitsevad suured erinevused plutokraatia ja teiste vahel ja nüüd on moonutused ka konkurentsi osas turul ja äh, seda ei ole küll peegeldatud ähm, Euroopa Liidu strateegias aastaks kaks tuhat kakskümmend, me vajame uusi valitsemisskeeme, äh, uut demokraatiat, nii nagu Paso Kreekas. me vajame ka uut liiki territoriaalset valitsemist, me kutsume üles töötajaid äh, astuma vastu sellisele ühtekuuluvuspoliitikale ja president, ma palun, et ka teie kasutaksite oma mõjuvõimu selleks, et tagada töötajate palvete täitmine. suur tänu, härra Angurakis. EFT nimel neli minutit, härra Bafton, keegi soovib? aitäh, president, mis puudutab poliitikat pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, me oleme lugenud siin reformikava globaalse Euroopa jaoks Äh, seega äh, vahendeid hakatakse eraldama äh, riiklikul tasandil ja mitte regionaalsel tasandil. meil on vaja siiski ju ühist juhtimispoliitikat. ettepanek piirata seda poliitikat riikliku tasandiga toob kaasa selle, et puhastoetajad kaotavad veelgi tagastatavaid summasid ning kui liikmesriik veel tulevikuski lai-, liikmesriikide hulk tulevikuski veel kasvab, siis muutub olukord veelgi tõsisemaks. tulemuseks on see, kes praegu kat-, need riigid, kes kat-, on puhastoetajad, nagu näiteks Ühendkuningriik, peavad maksma üha rohkemate liikmesriikide eest, kes toetust vajavad ja Ühendkuningriigid ei saa oma tagasimaksest enam nii et, et kui Euroopa Liit veel edasi laieneb, siis mulle teeb küll muret see, et üha rohkem toetusi läheb uutele liikmesriikidele. ei ole üllatav, et väga paljud Euroopa rikkamad riigid nagu Šveits ja Norra on otsustanud Euroopa Liiduga mitte liituda, sellepärast et nad maksavad, teavad, et siis nad maksaksid oma vaeste naabrite toetuseks. see samm äh, äh, on seotud Euroopa Liidu ambitsioonidega muutuda üha integreeritumaks, tsentraliseeritumaks, loobutakse ühtekuuluvuspoliitika regionaalsest mõõtmest. ja see, see ei ole kasulik liikmesriikidele. Euroopa Liit äh, nagu äh, äh hunt tallenahas väidab, et ta soovib äh, konsolideerumist Euroopa Liit peaks edendama võrdsust selle asemel aga ta muutub järjest bürokraatlikumaks, kus põllumajandustootmine väheneb, suureneb sisseränne, sealhulgas sellistesse riikidesse nagu Ühendkuningriik. Euroopa Liidust tuleks raha eraldada näiteks sellistele piirkondadele nagu Wales Euroopa struktuurifondide programm jõustub aastal kaks tuhat viisteist ja valitseb ebakindlus, millised rahasid üle tule, tulevikus Walesile üldse on võimalik saada. ühtekuuluvuspoliitika võib üleüldse kaduda ja see, seeläbi kannatavad Ühendkuningriigi inimesed veelgi rohkem Äh, pigem tuleks äh, lubada Ühendkuningriigil oma majandust ise oma vahenditest arendada. iga Euroopa valitsus äh, teatab, et tuleks vähendada avaliku sektori laenamist, et üsna tõenäoline on, et see raha, mis Walesil on eraldatud, väheneb järjest ning seega saab üha vähem investeerida Walesi majandusse, kaovad töökohta, kaovad töökohad nii ka sellel poliitikal ei ole minu valimisringkonnas mingit äh, kasulikku mõju, lihtsalt äh, inimesed satuvad veelgi halvemasse olukorda ja kui väheneb Walesi rahastamine, siis see mõjutab tervikuna ka Ühendkuningriik ja eriti põllumajandussektorid. Äh, härra president, praegu peaksid Walesi ja Ühendkuningriigi inimesed korraldama referendumi Euroopa Liidu Ameerika suhtlemise osas, et inimesed saaksid otsustada, kas nad tahavad, et neid valitsetakse Westminsterist või Brüsselist. aitäh, härra Bufton ja nüüd saab sõna härra Kolnish. ei, teda ei ole kohal. niisiis, järgmine kõneleja, härra Piiper kaheks minutiks. aitäh daamid ja härrad, kujutaksime hetkeks ette Euroopa regioone, kui ei oleks regionaalset toetuspoliitikat. ma arvan, et siis äh, oleks olukord drastiline, äärepoolsemad arvad peaksid ise oma probleemidega toime tulema ning inimesed, kes seal elavad, ei saaks kasu ei tööhõivepoliitikast ega muudest toetustest ning regioonidel oleks tõeliselt raske äh, mängida oma rolli ka üle-euroopalistes võrgustikes regionaalpoliitika puudumine tähendaks seda, et Euroopa Liit äh, muutuks. me kõneleme Äh, praegu regionaalpoliitikast ja seda ei saa teha lahus äh, struktuurifondidest. Äh, need on äärmiselt olulised regioonide arend-, arengule. aga kuidas jääb selle asja juures Euroopa mõõtmega, meil on oht, et tekib selle poliitika taasnatsionaliseerimine kas neid ava-, avaldusi tehakse avalikult või ei, meie siin parlamendis igatahes sellist arengut ei poolda. me ei saa ignoreerida selliseid probleeme nagu demograafilised muutused, kliimamuutused, aga ma arvan, et neid kõiki saab integreerida ühtekuuluvuspoliitikasse. Euroopa panus regionaalpoliitikasse peab olema kvantifitseeritav ning riigid, kes on äh, Euroopa Liidu vahendeid valesti kasutanud, selles osas on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem tõhusust ja just sellest valdkonnas me ootame komisjonilt ettepanekuid. Äh, me toetame selliseid ettepanekuid, aga ei tohi renatsionaliseerida ühtekuuluvuspoliitikat. aitäh. ja nüüd annaksin sõna härra Stavrakaki selle pooleteiseks minutiks. aitäh, president, ma olen nõus eelkõnelejatega, tahaksin öelda, et me ei saa leppida sellise ühtekuuluvuspoliitikaga pärast aastat kaks tuhat kolmteist, mis siis kõigepealt teeb vahet Euroopa Liidu regioonide vahel, nagu tahetakse loobuda sihtalast kaks Äh, mis taasnatsionaliseerib ühtekuuluvuspoliitika ning välistab regionaalsed ja kohalikud organid ühenduse programmide planeerimisest. vastupidi, meie soovime, et tulevane ühtekuuluvuspoliitika oleks just nimelt selline, mis kõigepealt oleks ühtne Euroopa poliitika, mida rakendatakse kõikides regioonides teiseks, et me, sellel poliitikal oleks piisavalt rahalisi vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks ning et meil oleksid lihtsustatud rakenduseeskirjad, nii et, et me saaksime rohkem lisandväärtust. Äh, strateegia aastast kaks tuhat kakskümmend teeb mulle muret, sest seal ei viidata ühtekuuluvuspoliitikale, kuigi ühtekuuluvuspoliitika on äh, suurepärane vahend Lissaboni strateegia eesmärkide ellurakendamiseks, see on tõestanud, et ta annab lisandväärtust üks põhjust, mik-, miks ühtekuuluvuspoliitika on nii oluline, on see, et see on äh, toetanud Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamiskava. see on poliitika, mis edendab majanduskasvu ja solidaarsust, poliitika, mis on mõeldud igale Euroopa kodanikule aga mõned inimesed äh, Euroopa Komisjonis kahjuks eiravad seda põhimõtet ja püüavad muuta selle ühtekuuluvuspoliitika kuju. president, ma võin teile kinnitada, et me tuletame komisjonile seda meelde igal võimalusel, mis meil on. aitäh, härra Stavrakakis ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Toirer. aitäh, president, kolleegid regionaalsed nõudmised, struktuurifondid, see on praktiline Euroopa poliitika, mis muudab Euroopa nähtavaks äh, kohalikul tasandil, äh, kohalikul tasandil, regionaalsel tasandil on inimesed, kes teevad koostööd ning selline integreeritud lähenemine kogu Euroopa Liidu jaoks peab säilima ma kutsuksin komisjoni üles tulevikus ühtekuuluvuspoliitika puhul keskenduma palju rohkem just nii VKE-dele samuti toetama äh, kohalikke omavalitsusi, kaasama neid äh, tulevasse ühtekuuluvuspoliitikale. meil on vaja investeerida tulevikku infrastruktuuridesse, aga me peame hoolitsema selle eest, et äh, innovatsioon, tehnoloogia siire on kättesaadav ka VKE-dele. tulevikus me peame hoolitsema selle eest, et töökohad luuakse see peaks olema uue ühtekuuluvuspoliitika keskmes. aitäh, härra Toirer. ja järgmisena härra Halvonsi üks minut. Äh, president. Äh, aitäh äh, Äh, ühtekuuluvuspoliitika on Roheliste fraktsiooni jaoks äh, äh, väga oluline Euroopa Liidu solidaarsuspoliitika. see on meie jaoks väga oluline. Euroopa Komisjon peab lähtuma järgmistest põhimõtetest, kõigepealt territoriaalne ühtekuuluvus on poliitiline prioriteet ja see peaks olema seega prioriteet ka eelarve mõttes. teiseks kui jutt on partnerlusest äh, partneritega regioonides, siis sellise poliitika renatsionaliseerimine oleks meile vastuvõetamatu. kolmandaks, ühtekuuluvuspoliitika peab äh, aitama ületada sotsiaalseid lõhesid äh, piirkondade vahel, kus näiteks piirkonnad taandarenevad või riik, kus ei ole väga palju teenuseid need äh, piirkonnad peavad olema abikõlbulikud. meil on vaja Euroopa Liidu poolset panust ühtekuuluvuspoliitikas, aitäh, härra Alfonsi. ja nüüd järgmine kõneleja. aitäh aitäh, president, tänane arutelu on äärmiselt oluline, see puudutab Euroopa Liidu loomust küsimus on äh, selles, kas me oleme turg või oleme me sotsiaalpoliitika. Äh, kui komisjonis mõeldakse ühtekuuluvuspoliitika tulevikule, siis ei saa lubada seda, et äh, struktuurifonde vähendatakse, neid tuleb hoopis tugevdada. Euroopa ei tohi teha vähem, vaid pigem rohkem selleks, et ühtekuuluvust saavutada. ma tahaksin öelda seda, et isegi osa praeguse ühtekuuluvuspoliitika redatsionaliseerimine oleks katastrofaalne paljudele piirkondadele, näiteks kas või Saksamaal, Ida-Saksamaale. pärast viimast laienemisvooru on erinevused Euroopa Liidus regioonide vahel tõepoolest suurenenud. ma tahaksin öelda, et me peame, me peame tunnustama neid nõudmisi, eh, mis meil on paika pandud nende riikide osas, kes jäävad alla lävendit ja eh, aasta kaks tuhat kolmteist, eh, pärast seda aastat tõesti ootab neid piirkondi ees katastroof, kui me midagi ei tee. ja me peame toetama ka linnapiirkondi, see on samuti väga oluline, sellepärast et nendes piirkondades on väga suur potentsiaal majanduse jaoks ja rahanduse jaoks ning eh, neid piirkondi on kriis tabanud just kõige rohkem. nüüd piiriäärsed piirkonnad, volinik, meil on vaja sinna väga palju investeerida, meil on vaja väga palju teha ja ma olen mures, et komisjon ei tee seda. suur aitäh, proua Ernst. ja meie järgmine kõneleja on härra Obermeier. aitäh, president olen kindel, et te olete teada saanud tõsiasjast, et on olemas niinimetatud sala, äh, saladokument, mida ring, äh, levitatakse ja mis tekitab muresid, mis toimub ühtekuuluvuspoliitikaga peale aastat kaks tuhat kolmteist. tundub, et siin on tulemas suured pöörded, regionaalne dimensioon, sellest loobutakse struktuuri, struktuurilise lähenemise kasuks ja see kaotaks ära solidaarsuse printsiibi mitmetasandilise valitsemise, mis loomulikult on vastuolus sellega, mis meil Lissaboni strateegias on. siin on mainitud teise eesmärgi ärakaotamisega, ehk siis äh, kõik liikmesmaad äh, jaotuvad vaid kaheks regiooniks ja kolma, seda, see mõjutab kolmandiku Euroopa Liidu regioone. selle põhjenduseks või õigustuseks on et on erinevused olemasolevate ja uute liikmesmaade vahel, erinevus riikide sees on niivõrd e, erinevad, et see nõuab erinevat eelarvepoliitikat. ja kui toimub riiklik kriis, siis loodetakse sellega aidata majandust. aga ma arvan, et sellega tehakse ettevalmistusi Türgi liitumiseks ja täiendavateks finantsvajadusteks, mida see tähendaks ja küsimus, kuidas saada sellist raha tulevikus, minu arvates siin öeldakse selgelt, et ühtekuuluvuspoliitika edu nõuab äh, kaasatust regionaalsel tasandil, oleme minu meelest näidanud, et oleme kasutanud EL-i ettevalmistust minevikus tõhusalt ja minu meelest on kriisi ettevalmistav, kui me ei kaasa regioone. mind ei veena see, mida ma kuulnud olen ja usu, ootan komisjoni ametlikku dokumenti selle kohta aitäh, härra Obermeier, härra Kadek, kaks minutit. president, kolleegid, meie fraktsioon toetab selgelt tugevat ühtekuuluvusfondi, kus on piisavalt ressursse, mis võimaldaks Euroopa regioonide konvergentsi. kui see poliitika peab olema edukas, siis see peab öö, äh, saama tugevdatud. Euroopa Komisjon peab selle ette valmistama regionaalse arengu komisjon on loonud väikese töörühma selle kohta, milline võiks olla ühtekuuluvuspoliitika tulevik. eelarve ja selle poliitika eesmärgid peavad kaasama kõiki liikmesmaid, Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni. minu arvates ei saa aktsepteerida seda, et koha, et kohalikud omavalitsustasandid muutuvad nõrgemaks, nemad on ju need, kes annavad ühtekuuluvuspoliitikale ju mõtte. täna on meil ees ebakindlus, kui vaatame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. on hästi palju ebakindlust, kui asi puudutab finantsraamistikku ning finantsperspektiivi ülevaatamist peame hoolitsema, et ühtekuuluvuspoliitikat finantseeritakse stabiilselt. on oluline Äh, tagasi lükata ka ühtekuuluvuspoliitika taasnatsionaliseerimine, sest see tähendaks, et regioonidel on vähem sõnaõigust, nad on vähem kaasatud ja see kahjustaks selle poliitika regionaalset aspekti. Euroopa Komisjon peaks ette valmistama valge raamatu territoriaalse ühtekuuluvuse äh, kohta. kui asi puudutab rahade jagamist, ei ütle, et kõik peavad olema võrdsed, kuid siin peab olema majanduslik ja finantsiline õiglus, arvestades kohapeal olevat olukorda. ühtekuuluvuspoliitika ei tohiks keskenduda vaid nendele regioonidele, kus on vähem finantsressursse, vaid peaks katma kõiki Euroopa regioone, eriti kõige perifeersemaid ja meretaguseid territooriume. ainult sel moel suudab ühtekuuluvusfond raha õiglaselt jagada, aitäh! suur aitäh, härra Kadek, härra Cortez, üks minut. aitäh, president, volinik, mu daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tervitada kõiki äh, ühiskondlikke organis-, organisatsioone, kes töötavad Kopenhaagenis kliimamuutuste vallas, me peame tugevalt kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat ja et see ei ole mitte rahvuslik ja riiklik teema, mitte ainult sellepärast, et see mõjutab meie regioonide kasvu ja konvergentsi, vaid sellepärast, et see on seotud Euroopa projekti profiiliga, nähtavusega, me peame aru saama ka sellest, millist rolli mängivad regioonid selles poliitikas. detsentraliseeritud juhtimine on võtmeküsimuseks, kui äh, regionaalpoliitika tahab edukas olla. mind rohkem panevad muretsema üleminekumehhanismid, sest peame hoolitsema selle eest, et üleminekumehhanismid töötaksid hästi. et nad aitavad regioonide kasvu ja arengut, kellel on äh, looduslikud äh, tõkendid. aitäh, härra Cortes, proua Figuereido, poolteist minutit, vabandust, üks minut. aitäh, suure murega oleme vaadanud, kuidas arenevad asjad eelarve äh, reformimise, reformimisel, eriti mis puudutab struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitikat kriisiolukorras, olukorras, kus on väga suured äh, sotsiaalsed ebavõrdsused, on ühtekuuluvuspoliitika fundamentaalse tähtsusega. selleks, et tagada sotsiaalne ja majanduslik areng, meil on vaja selgeid eesmärke selles valdkonnas, mitte püüda natsionaliseerida ühenduse poliitikat, olgu see siis põllumajanduses või kalanduses see on nende inimeste ja regioonide jaoks, kes on vähem arenenud, perifeersed. aga on mitmeid märke, mis tunduvad tegelikult vähendama ühtekuuluvust, finantseerides igasuguseid tegevusi ja inimesi, kellel ei ole ühtekuuluvuspoliitikaga midagi tegemist, nagu näiteks EL-i strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend, poliitikad, mis puudutavad kliimamuutusi, muutes äh, kvalifikatsioonikriteeriume, sellepärast on see debatt oluline. ühtekuuluvuspoliitika kohta peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. Need tunduvad korrektsed poliitikad olevat. aitäh, härra Teixeira, kaks minutit. suur tänu, president, volinik, lugupeetud liikmed on tõesti kiire debatialase, äh, eelarvealase debatiga. kuidas säilitame jätkusuutlikkust ja läbipaistvust? kahe tuhande kolmanda, kolmeteistkümnenda aasta finantsperspektiivi aluseks peab olema solidaarsus ja ühtekuuluvus, eriti regioonide jaoks nagu Madeira, kellel on ikka suuremad probleemid äh, ja kes vajavad taolist toetust. mõned ideed peavad meil alati meeles olema, kui räägime ühtekuuluvuspoliitikast, komisjon räägib et on mõned aspektid, mis on hädavajalikud, nagu näiteks rohkem paindlikkust, lihtsustamine, efektiivsus ja keskendumine selle poliitika korrektsete tulemuste saavutamisele. aga siin on teemasid, mis muret tekitavad, nagu näiteks e, ultraperifeersete piirkondade vajadused. paar asja siin välja tuua. kui asi puudutab regioone, peame vaatama alternatiivseid lahendusi, nagu näiteks lisaväärtusega sektorid. reorienteerides mingi poliitika, see võib oma eesmärke tõstatada, lisaks sellele olla ta vastu äh, töötav teatud piirkondadele. teiseks, minu arvates naabruskriteeriumite põhimõtete säilitamine on fundamentaalse tähtsusega. struktuurifondid peavad vaatama, millised on regionaalsed tingimused kolmandaks pean rõhutama artiklit, lepi- äh,, lepingu artiklit äh, kolmsada nelikümmend üheksa, ultraperifeersed piirkonnad, kui asi puudutab struktuurifondidele ligipääsu. just nimelt tänu sellele, et nende sotsiaalmajanduslik olukord on nii keeruline, on neil pidevad raskused, mis nõuavad pidevat abi andmist, aitäh! aitäh, härra Texera. ja annaksin nüüd sõna härra Olenitšakile üheks minutiks. aitäh, president. ühtekuuluvuspoliitika tänasel päeval aitab uutel liikmesmaadel arendada infrastruktuuri, maanteid, raudteid tänu sellele poliitikale. luuakse uusi töökohti tulevikus tehakse investeeringuid ka keskkonda, mis on väga olulised poliitika hindamisel peaks siiamaani vastama põhilisele küsimusele, mis aast saab peale aastat kaks tuhat kolmteist. Euroopa Parlament peaks ütlema selgelt, et meie poolt pole mingisugust konsensust selleks, et see poliitika renatsionaliseerida peale aastat kaks tuhat kolmteist. sel ajal lisaks traditsioonilistele tegevustele ja mehhanismidele peaks see toetama ka teadust, innovatsiooni, kvaliteettöökohti ning äh, võitlust globaalse soojenemisega. ühtekuuluvuspoliitika peaks keskenduma rohkem maapiirkondadele. on oluline, et ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse äh, regioonide ja makroregioonide põhiselt. suur aitäh! härra Deutsch, kaks minutit az egyenjogúságról és egyenrangúságról a titkolódzásról, és végül, de nem utolsó sorban a... aitäh, ma tahaksin viidata siin maapiirkondade arengu olulisusele kakskümmend aastat peale Berliini müüri langemist. meie kolleeg Tökis Laslot on lõpuks kuulda võetud Pole mitte esimene kord, kui me kuuleme, et kahekümne esimesel sajandil ei ole uusi ja vanu liikmesmaid, on vaid üks Euroopa Liit, olen täiesti nõus. kuid on oluline tagada seda, et see ei oleks reaalsuseks vaid meie sõnades, see peab olema reaalsus. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikas, mis on üks põhilisi poliitikaid, kui kõik liikmesmaad on võrdsed siis ei saa me ka ette näha poliitikareformi, mille kohaselt liikmesmaad, kes liitusid aastal kaks tuhat neli ja kaks tuhat seitse, on kaotajateks selles ühtekuuluvuspoliitika mängus, me lihtsalt ei saa aktsepteerida seda tüüpi reformi, mille tulemus oleks selline. see on täiesti vastuvõetamatu. et komisjon saab teha avaldusi, mis ei tähenda midagi või et komisjon ei ütle üldse mitte midagi MEP-ina, asjaomase komisjoni liikmena parlamendis arvan, et võiksin eeldada ja väärin selget seisukohta Euroopa Komisjonilt maapiirkondade arengu kohta. lubage mulle öelda, et usun kindlalt sellesse, et maapiirkondade areng peab olema üks meie ühtluspoliitika nurgakividest, peame hoolitsema selle eest, et meil on vajalikud ressursid olemas selleks, et finantseerida maapiirkondi arvan ka, et on oluline mõelda selle üle, kuidas sa-, saame integreerida maapiirkondade arengut ühis, ähm, ühtekuuluvuspoliitikasse peale aastat kaks tuhat kolmteist. aitäh, härra Halves. ühtekuuluvuspoliitika on jätkuvalt oluline Euroopa Liidu instrument, tagamaks seda, et kõikidel Euroopa, eurooplastel on sama potentsiaal, sõltumata sellest, kus nad elavad selleks on oluline vajadus, et tekiks Euroopa vaim. see soodustab üsna tõhusalt arengut. volinik, mind paneb muretsema see, millise ettepaneku tegi komisjon, me ei aktsepteeri ühtekuuluvuspoliitika renatsionaliseerimist. kui see jääb sõltuma iga liikmesmaa jõukusest, ei ole see enam efektiivne loodame, et komisjon muudab seda lähenemist ja nagu komisjon teab, leping paneb paika, et Euroopa poliitikad peavad vastama kõige perifeersemate piirkondade vajadustele ning nende potentsiaali tuleb arendada. seda ei ole võimalik saavutada selle põhjal, mida komisjon välja pakub suur aitäh, härra Alves ja annaksin nüüd sõna härra Kellile kaheks minutiks. Eh, suur tänu, president. nagu mu kolleegidki, ka mina olen tundnud muret mõningate trendide pärast, mis on selles sisedokumendis kirjeldatud, eh, mis on läbi lekkinud viimasel ja valdkond, mis mulle kõige suuremat muret tekitab, on ettepanek Äh, neid konkurentsi eesmärke läbi vaadata, neid prioriteete muuta. Need eesmärgid on olulised maaelu arengu elavdamisel, eriti tehnoparkide loomine, mis on aidanud äh, nõnda intelligentset majandust edasi arendada ja on veelgi hädavajalikud tulevikus. ja samuti seonduvad ka ühtekuuluvusega ja piirkondadevahelise sidususe suurendamisega ja seetõttu on oluline mõista, et piirkondade vahel on suured erinevused jõukuse ja vaesuse osas ja seda tuleb mõista. et eh, need kriteeriumid, mis on seotud eh, riikliku SKP-ga, on valed. Eh, need peaksid põhinema pigem ostujõul ja ostujõud mõningates piirkondades on palju madalam kui riiklik keskmine. ja ma loodan, et nende küsimustega tegeletakse eelseisvas dokumendis, ka arvestades võimalusi sünergia loomiseks teadusarengute ja piirkondliku arengu vahel. nagu mu kolleegid, tunnen mina muret maaelu arengupoliitika pärast, eh, see on rohkem seotud nüüd ühise põllumajanduspoliitikuid, samuti on oluline, et ka tulevastes ettepanekutes eh, seda arvestatakse, sest maaelu areng, eriti perefarmide äh, toetamine on oluline ühiskonnastruktuuriks ja rohkem me peame tegema ka pettuste vastase võitluses. ma tean, et viimastel aastatel on see asi paranenud, kuid me peame tagane, tagama selle, et Euroopa Liidu poolt eraldatud raha jõuab nendeni, kellele see on mõeldud et inimestel kõikjal Euroopa Liidus oleksid paremad võimalused. tänan teid. suur tänu, härra Kelly. daamid ja härrad, järgmisena vaba mikrofon mul on esitatud väga palju äh, taotlusi seega rohkem ma arvesse võtta ei saa, sest äh, nimekiri on suletud. proua Lukaševska, palun. suur tänu, president, daamid ja härrad. mina esindan Podkarpatši piirkonda Lõuna-Poolast. Äh, seal on väga palju dünaamiliselt arenevaid ettevõtjaid ja aktiivseid inimesi, äh, kus on tekkinud huvitavad ärikeskused nagu näiteks lennundusorg, kuid ülejäänud osa piirkonnast on suhteliselt vaene ja me püüame selle vaesuse vastu võidelda, kasutades erinevaid programme. me ei vaja relvi ega heategevust, me soovime konkreetset abi. me vajame lahendusi, mis aitab ergutada meie arengut ja e- ettevõtluskeskkonda, kuid me tahame, et igasugused muudatused finantsprioriteetides oleksid äh, sujuvad ja mitte järsud ja on oluline ka ühtekuuluvuspoliitikat paremini ellu viia, et saavutada parimad tulemused. ei tohi unustada ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika kujutab endast sõnumit kodanikele, Euroopa kodanikele. suur tänu, proua Lukaševska proua Ferrein. Die regionalen struktuurförderung ist ein wesentliches instrument piirkondlike struktuuride enneandamine on oluline vahend Euroopa Liidus, mis on spetsiaalselt suunatud sihtalale kaks ning on aluseks kohalikule ja piirkondlikule arengule, nii nagu inimesed seda koha peal näevad. see on väga heaks äh, võimaluseks äh, piirkondade vahel struktuuriliste erinevuste ületamiseks see on tulemuslik koha peal, kuid me vajame selgemaid ja läbipaistvamaid struktuure ühtekuuluvusfondis, me vajame paremat järelevalvet ja seiret äh, vahendite õige kasutamise üle kohalik ja piirkondlik areng on üks põhieesmärke Euroopa Liidus ja seetõttu me ei tohi tulevikus nimetatud vahendeid nõrgendama, nõrgendada, me peame tugevdama seda, me vajame suuremat selgust, tulemuslikkust ja liikmesriikide vastutust selle elluviimisel. ja me peame edendama seda poliitikut, kuid me ei soovi struktuurifondide taasriigistamist ja seetõttu me pöördume komisjoni poole vastavate kriteeriumite vastuvõtmiseks suur tänu, proua Ferhein. härra Von. täna president Wales on ilmselt kõige positiivsem euroopalik piirkond Ühendkuningriigis ja põhjus peitub selles, et kõik kogukonnad ja peaaegu kõik isikud ja paljud organisatsioonid selles piirkonnas on kasu saanud Euroopa rahadest Äh, ennem äh, sihtala üks ja nüüd konvergentsi rahastust. ja seetõttu igasugune komisjonipoolne ettepanek äh, saab omama poliitilisi tagajärgi sellistes piirkondades nagu Wales see loomulikult mõjutab ka Walesi eh, sotsiaalsete, majanduslikke ja finantstulemusi ka teistes piirkondades ja seetõttu on oluline, et kõik parlamendi liikmed kutsuvad üles komisjoni eh, välja tulema ettepanekutega, mis on meile vastuvõetavad ja selle all ma mõtlen ettepanekuid, mis võimaldavad kõikidel piirkondades Euroopas, kes on abikõlbulikud, kasutama struktuurifondide vahendeid ja tagab ka seda, et need piirkonnad, kes kukuvad konvergentsi programmist välja pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat seitsmendat aastat saavad ka mingi ülemineku staatuse. suur tänu, härra Moon. härra Golnish. Te olete lõpuks kohale saabunud. me anname teile võimaluse sõna võtta, kuid ainult üheks minutiks suur tänu, president, ma kuulasin suure tähelepanuga seda, mida ütlesid minu kolleegid. ja minu arvates nendest sõnavõttudest tuli välja selgelt kaks asja kõigepealt see saladusloor, mis ümbritseb seda müstilist komisjoni mitteametlikku dokumenti. ja sel põhjusel me ootame kannatamatult seda, mida komisjonil on öelda. teiseks äh, on üsna kummaline aspekt tekkinud, äh, mille alusel tundub, et me püüame ümber kujundada ühtekuuluvuspoliitikates uue telje ümber, mis ähm, ei seondu kuidagi ühtekuuluvuse ja sidususega ja ma viitan siin välispoliitikale, on mõistetav, et välispoliitika on meie kõrge esindaja prioriteetseks valdkonnaks, kuid äh, mitte niivõrd äh, ühtekuuluvuspoliitika ja ühise põllumajanduspoliitika jaoks, mis on toodud ohvriks. ja oleks äärmiselt huvitav kuulda komisjoni esindajalt, üksikasjalikumalt, millised on komisjoni eesmärgid. ja tundub, et ka kliimamuutuste eesmärgid ei kuulu ühtekuuluvuspoliitika alla. tänan, härra Kolnis, härra Paloni. suur tänu, president. ma nõustun kolleegidega ja nõustun teie murega, mitu kolleegi on neid maininud juba. arvestades majanduskriisi kuid me loodame, et aastaks kaks tuhat kümme skp hakkab jälle tõusma, kuid ma ei usu, et majanduskriis on selleks ajaks läbi. me saame öelda, et see on möödas, kui siis, kui tööhõive tõuseb samale tasemele kui enne kriisi ja seda arvestades me vajame paremat investeeringute poliitikat ja strateegilisest eesmärkidest lähtudes Tihtala kaks piirkonnad tuleb säilitada või midagi sarnast, sest äh, selliste piirkondade abistamisel on see vahend olnud äärmiselt tulemuslik. väga paljud piirkonnad Itaalias on sellest kriisist mõjutatud ja mitte ainult Itaalias, vaid ka mujal. ja on vaja äh, luua stiimuleid mahajäänud piirkondade arendamiseks ja nende konkurentsivõime tõstmiseks ja arvestades seda, volinik Sitala kahest loobumine oleks vale, arvestades ka Euroopa ja Vahemere piirkonda ning teisi riike suur tänu, härra Palone. härra Regner, üks minut. proua Regner, vabandab esimees. väga paljud rääkisid Euroopa sotsiaalmudelist, kuid ühtekuuluvuspoliitikas see eriti ei kajastu ja seetõttu ma kutsun üles autonoomse Euroopa Sotsiaalfondi loomisele Euroopa Sotsiaalfondi tuleks tugevdada, muuta paindlikumaks. Äh, vahendite suurendamine äh, peaks toimuma äh, finantsperioodi seitsme aasta jooksul. kuid kui kasutada neid Euroopa struktuurifondidest, siis on võimalik eraldada vahendeid Euroopa piirkondadele, et ületada erinevused mis praeguse struktuuripoliitika valguses ei ole võimalik ja niimoodi Euroopa Sotsiaalfond aitaks kaasa probleemide lahendamisel nagu suur tööpuudus, naiste olukord ning haridus ja täiendkoolitus. suur tänu, proua Regner. proua Kratsa, üks minut. suur tänu, president ma olen seisukohal, et äh, komisjon, regionaalkomisjoniga otsus täna seda arutelu pidada on äärmiselt äh, teretulnud, see on olnud huvitav arutelu, me oleme käsitlenud erinevaid aspekte, nüüd uurinud erinevaid mõõtmeid äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta kahe tuhande kolmanda aasta järel. me oleme rääkinud ka Euroopa Liidu iseloomust, ja tänane arutelu toimub äh, Euroopa Liidu ajaloos väga olulisel hetkel. ühelt poolt Lissaboni leping aitab kaasa Euroopa Liidu sisesele integratsioonile, teiselt poolt me ikka veel äh, elame finantskriisi šoki järgsel perioodil ja see näitab, kui oluline Euroopa Liidu sise-, solidaarsus siseturu edendamisel ja konvergentsi suurendamisel ma palun, et Euroopa Komisjon teaks selge avalduse kahes küsimuses, mis tekitavad erilist muret Euroopa Parlamendile. mind huvitab, kas te kavatsete rakendada tulevikus novaatorlikke meetodeid ja meetmeid, mis on meile vastuvõetavad näiteks ühtekuuluvuspoliitika projektide taasriigistamisel ja teiseks, milline saab olema sihtala kaks tulevik sest see on väga oluline Euroopa Liidu turule. suur tänu, proua Kratsa. härra Kallen, proua Kallenbach, vabandab president. president. meie ülesanne siin Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidus Äh, luua vajalikud raamistikud ja tingimused selleks, et inimesed liikmesriikides ja piirkondades, kus nad elavad, saavad püüelda kõrgema elukvaliteedi poole. me peame looma vastavad eeltingimused, äh, kus on suured erinevused Euroopa piirkondade vahel, selleks on meil vaja tugevat ühtekuuluvuspoliitikat, millel on ka rahalised vahendid kõik, mis me täna kuulsime, aga viitab sellele, et me kaugeneme sellest eesmärgist ja seetõttu me peame selle tagasi lükkama, me ei vaja taasriigistamist. me vajame poliitikat, mis toetab kõiki Euroopa piirkondi, mitte ainult ebasoodsamas olukorras piirkondi, vaid ka neid piirkondi, mis on positiivselt edasi arenenud sest ei tohi ohtu saada, seada ka need piirkonnad, me vajame läbipaistvaid toetusi toetuste süsteeme, eh, mis oleksid vaba bürokraatiast ja mis oleksid juurdepääsetavad, tuleb tagada rahade õige kasutus eh, nii Euroopa Liidu rahastute puhul kui ka piirkondades. suur tänu, proua Kadenbach, järgmisena härra Matule. tänan, president ma leian, et arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta kahe tuhande kolmanda aasta järgsel perioodil on äärmiselt kasulik. täpsemalt seetõttu, et meil on praegu käsil majanduskriis ning piirkondadevahelised erinevused arengus Euroopas on väga suured. Need piirkonnad vajavad ühtekuuluvuspoliitika jätkamist erinevate piirkondade vaheliste erinevuste vähendamine peab toimuma kiiremini, seda ei tohi aeglustada. loomulikult kohalike ja piirkondade valitsemistasandite kaasamist on vaja suurendada, kuid nii piirkonnad ei peaks tunnetama, et neid Euroopa on hakanud tasapisi maha jätma. väga paljud riigid on rajanud oma arengu eesmärgid, arvestades ühtekuuluvuspoliitika eesmärki. minu koduriigis Rumeenias ollakse seisukohal, et on kasulik jätkata praegust ühtekuuluvuspoliitikat ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist, ühendades riiklikud vahendid Euroopa struktuuri ja piirkondlike fondidega. suur tänu! suur tänu, härra Matula. järgmisena proua Papadopoulos, üks minut. suur tänu, president ma nõustun, et ühtekuuluvuspoliitika on liikuma panev jõud suurema sidususe, solidaarsuse saavutamiseks Euroopa Liidus. praegune kriis on tekitanud palju probleeme ja muret ning avaldanud survet ka haavatavatele kategooriatele, suurendanud tööpuudust, suurendanud lõhet ja põhjustanud ka rahutuse piirkondades. kuid praegune kriis on samuti ka väljakutseks meile, on tekkinud hädavajadus parandada solidaarsust Euroopa Liidus, on tekkinud vajadus korraliku ühtekülluspoliitika järgi, millel on head eesmärgid, mis tagab hea infrastruktuuri ja korraliku piiriülese koostöö ning heade tavade vahetuse. me ütleme ei diskrimineerimisele, ütleme ei äh, ühtekülluspoliitika taasriigistamisele, ütleme ei bürokraatiale, ei selgusetusele ja äh, salajastele fondide ähm, äh, määramisele ja me oleme vastu ka teise sihtala loobumisele, sest see mõjutab oluliselt Vahemere piirkonda. me poetame rahade võrdse võrdset jaotamist, kohalike piirkondlike äh, omavalitsuste kaasamist, VKI-de kaasamist, korralikke reforme toetame ja need kõik on hädavajalikud, et saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärke. president, ma olen lõpusõigel. me pooldame äärepoolsemate alade erirežiimi, äh, eriti Lääne-Vahemere piirkond, Lõuna-Vahemere piirkondades. suur tänu, proua Papaludo. härra Luhan, üks minut. aitäh, president. me näeme, et ikka suurem on vajadus koordineerivate mehhanismide ja platvormide järele ning kohalikud omavalitsused leiavad ennast tihti olukorrast, kus sotsiaalseid erinevuseid põhjustavad arengud või poliitikad, mille üle neil puudub igasugune kontroll ja väga vähe saavad nad neid mõjutada. on väga keeruline hinnata, milline on pikaajaline mõju nendel projektidel, mida finantseerivad Euroopa fondid ning programmid, mida samaaegselt rakendatakse. ma tahaksin teada, kuidas Euroopa Komisjon toetab kohalike omavalitsuste jõupingutusi selleks, et genereerida integreeritud ja järjepidevat äh, arengustrateegiat, mille aluseks oleks ühenduste vajadus, võttes arvesse need vajadused, mis võivad, mida võivad mõjutada või muuta välispõhjused ma tahan teada, millised instrumendid äh, arendab välja Euroopa Komisjon kohalike omavalitsuste jaoks, aitäh! aitäh, härra Luhan! ja meie viimane kõneleja, härra Sikerski, üks minut. mu daamid ja härrad, ühtekuuluvuspoliitika on arengupoliitika tugisambaks see tugevdab piirkondi, regioone, kohalikke gruppe. minu hinnangul me võitleme kahe äärmuse vahel, mõned inimesed tahaksid panna sellesse poliitikasse liiga palju, teised tahavad seda liiga palju piirata ja ma arvan, et selle poliitika kõige olulisemaks eesmärgiks on tagada tasakaalustatud arengut erinevates piirkondades. peab olema üks ühtlu-, ühtekuuluvuspoliitika maapiirkondadele ja linnadele. me peame meeles pidama, et enne viimast laienemist oleme äärmiselt ebahomogeensed, seetõttu peame pakkuma võrdseid võimalusi kõigile. samal ajal peame võitlema majanduskriisi mõjudega, negatiivsete demograafiliste trendide ja kliimamuutustega lõppude lõpuks. üks asi on selge. vajame järjepidevat ühtekuuluvuspoliitikat, mida tuleb kohandada vastavalt tänase päeva probleemidele, aitäh! mu daamid ja härrad, meil on natukene veel aega ning on oluline näidata üles paindlikkust ja heasoovlikkust ja annan sõna härra Tšaale üheks minutiks. proua Tšaale, väga vabandan. aitäh, esimees. kui me räägime tarkadest linnadest, on oluline investeerida rohkem e-, e-, hoonete energiaefektiivsusesse. üheksakümmend protsenti hoonetest, mis on olemas aastal kaks tuhat kakskümmend, on olemas ka täna. seetõttu peaks tuleviku ühtekuuluvuspoliitika, peaks suuremat kvooti pakkuma regionaalsetele arendusfondidele, mida kasutavad liikmesmaad selleks, et parandada hoonete energiaefektiivsust. just majade puhul. usun ka, et peaksime investeerima rohkem ähm, ühistranspordi selleks, et parandada linnas liikumise võimalusi Mä olin äh, lahke proua Tikaoka ja olen lahke ka härra Papa-Nikolau suhtes. suur aitäh, härra president. kolleegid on puudutanud põhilisi teemasid selles debatis, seetõttu tahan välja tõst-, tuua kaks põhilist küsimust. kõigepealt, paljudel juhtudel on võimalusi rakendada ühtekuuluvuspoliitikat kuid bürokraatlikel ja operatiivpõhjustel ei ole see võimalik ja see on täiesti vastuvõetamatu. kui me ühtlustame oma protseduure ja poliitikaid, aitab see meid lähemale jõuda Euroopa ühtekuuluvusele. teiseks ütlesime, et oleme lahkumas majandus- ja finantskriisist, vähemalt liikumas väljas, välja sellest, mis on põhjustanud maailmas nii palju probleeme. kui tahame aidata, peame aitama neid piirkondi ja alasid, kellel on tegelik probleem, tegelik vajadus ja me tahame komisjonilt vastust sellele. me tahame aidata ka haavatavaid rühmi, neid inimesi, kes vajavad meie toetust, nagu näiteks noored. see on meie põhiline seisukoht ja see on meie poliitilise fraktsiooni põhiseisukoht, kui asi puudutab sotsiaalset majandust. see on ainus viis, kuidas olla tugev ja optimistlik tulevikus. aitäh, härra Papa-Nikolaul, nüüd tahaksin komisjoni nimel äh, sõna anda volinik Sametškile aitäh, härra president. esiteks ei ole mingit kahtlust, et ühtekuuluvuspoliitika on tihedalt seotud Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia realiseerimisega Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia äh, vastab äh, tervele reale ülemaailmsetele väljakutsetele ja ühtekuuluvuspoliitika on üks võtmeinstrumente, mis Euroopa Liidul ja liikmesriikidel kasutada on selleks, et neid äh, väljakutsetega toime tulla. seetõttu on mured, et ühtekuuluvuspoliitika eraldatakse üldisest Euroopa Liidu strateegia rakendamisest täiesti alusetud. teiseks praeguses etapis on paljud küsimused, teemad nagu näiteks äh, geograafiline katmine, äh, kohane rahastamise alus, üleminekukorraldused ja teatud äh, regioonide gruppide staatus. Need on kõik küsimused, mille austatud parlamendiliikmed tõstatasid, aga komisjoni poolt neile selgeid vastuseid ei ole. ma olen sellega nõus. aga samas käib komisjoni talituste vahel sügavuti ja väga detailne debatt, sinna on kaasatud ka erinevate liikmesriikide valitsuste eksperdid. Need debatid viivad selleni, et komisjon arendab välja äh, aasta, sügiseks kaks tuhat kümme täieliku programmi lähikuudel arutada, peaks äh, kohased vastused ka leidma ka need küsimused ja probleemid, mida siin tõstatati. lõpetuseks äh, tahaksin tänada kõiki austatud parlamendiliikmeid küsimuste ja ettepanekute eest, nad kinnitavad üle, kuivõrd oluline on ühtekoolituspoliitika äh, pikaajalise investeeringute instrumendina sellistes valdkondades, mis Euroopa Liidule ja nende liikmesriikidele kasvu võiksid kaasa tuua viin teie soovitused tagasi Brüsselisse, raporteerin neist oma kolleegidele komisjoni talitustes ja ka oma järeltulijad. komisjon jätkab äh, diskussiooni Euroopa Parlamendiga, mis on seotud, diskussioone, mis on seotud äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevusega, tulevikuga ja seda tehakse lähikuudel. suur tänu, nüüd on meie päevakorrapunkt ammendatud kell üksteist kolmkümmend algab hääletamine